ütlevad Kongot ja need, kes on poolt, palun tõstke käed, kes on vastu, kas on erapooletuid, see on vastu võetud. järgmine on hääletus kuue resolutsiooni ettepaneku osas, mis puudutab Nepaali, meil on härra Romeva Rueda poolt esitatud mõned suulised parandusettepanekud, väga lühidalt tegelikult mul on muidugi mitmeid äh, parandusi, aga ma loen nad kõik plokina ette ja siis te saate need hääletada ka plokina. kõigepealt see puudutab, äh, tuleb vahetada paragrahv N-is äh, PLA sõnadega former Maoist combatants, seitsmendas lisada former Maoist combatants ette, D-s asendada Äh, sõna terminate sõnaga abolish ja kaheteistkümnes vahendada sõna demise sõnaga abolish, üheksandas vahendada, asendada sõna CPN, M äh, lähe-, lühendiga U, UPCN ja cause uh, äh, other vahetada välja sõnadega close to ja lisada uh, ka veel the highest illiteracy rate ühes selle järel, kus on sõna lisada permanent constitution, viieteistkümnes kaotada ära viimane osa lausest, regrets however that its status as an independent body has not been enshrined by law ja lõpuks kahekümnendas võtta välja sõnad revolutionary. Need on kõik minu suulised parandusettepanekud ja mulle tundub, et kõik on nendega ühel nõus, nii et ma loodan, et see oli lihtsalt protokolli jaoks, mida ma praegu ette kandsin. Ah, need fraktsioonidele jagati välja, nii et kõikidel fraktsioonidel pidid need juba ees olema kirjalikult. kas on keegi vastu? paistab, et ei ole panen siis suulised muudatused hääletusele, hääletame neid plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid on vastu võetud. nüüd on meil punkt kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjenduspunkt L, kes poolt, vastu, erapooletuid ka vastu võetud. põhjenduspunkt M, kes poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna. poolt, vastu, erapooletuid on vastu võetud. ning lõpuks on meil kuus resolutsiooni ettepanekut, mis käsitlevad Liibüat. nimeline hääletus tervikuna. palun pange valmis oma hääletuskaardid ja alustame nüüd. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? ja härra Posselt? hääletus on lõppenud. ja see ongi vastu võetud. mul on ikka veel mõned teadaanded tšehhi keeles on need dokumendid, sellepärast loen tšehhi keeles ette. Hennis Plašard a pan Luis Bonte pisemne oznaam-. Plašard ja Bossete saatsid meile kirjalikult, et nad